Ladies and gentlemen, may I ask you mu daamid ja härrad, olge kenad, võtke istet. I open the regular meeting of Regi committee avan siis äh, regioonide, regionaalarengu komisjoni koosoleku. alustame päevakorra vastuvõtmisega. see on teile välja jaotatud, kas me võime päevakorra vastu võetud, nii nagu te selle kätte saite? kommentaare, ettepanekuid ei ole. aitäh. päevakord on seega vastu võetud. jätkame protokollidega vastuvõtmisega, seitsmeteistkümnenda septembri äh, koosoleku esialgu, esialgse protokolli vastuvõtmisega, see on online'is kättesaadav. nagu te mäletate, me otsustasime olla natuke keskkonnasõbralikumad ja säästa paberit. niisiis, et nagu ikka, kui ei ole selle koosoleku käigus vastuväiteid, siis kiidame selle protokolli heaks. kolmas punkt, juhataja teatised. alustan komisjoni juhat-, juhatajate koosolekut koos äh, kolleegiumiga, mis toimus seitsmendal oktoobril Strasbourgis komisjoni juhatajate äh, kolleegium pidas äh, koosoleku koos volinikega koosoleku ja arutati järgmise aasta tööplaane. formaat oli uus, kaasati kaasjuhatajaid ja äh, volinikke, üritus toimus klastrites kus äh, arutati erinevaid tema, äh, teemasid ja lõpuks oli siis plenaarkokkusaamine. mina esindasin klastreid taha, töökohad, kasv ja investeeringud, seal oli kümme volinikku, kaheksa komisjoni juhatajat. sessiooni juhatas ka härra Ardri ja öö, äh, komisjoni asepresident Kadainen minu peamine presentatsioon oli mitmeaastase finantsraamistiku vahearuanne, eriti mis puudutab ühtsuspoliitikat. volinik Georgieva andis täisvastuse, öeldes, et ülevaate käivitab kom-, komisjon oma teatises möödunud ajal, aast-, järgmisel aastal ja see keskendub mitmeaastase finantsraamistiku ühtlustamine poliitiliste prioriteetidega, selgelt pööratakse tähelepanu tulemuslikkusele, lihtsustamisele, teemale, mille tõstatas ka härra Sikierskivi agrikomisjonis ning suurema vastutuse suunas. plenaaril anti ülevaade igas klastris toimunud tööl proua Kressle, komisjoni juhataja, oli kaasraportöör Äh, klastris A. härra Katainen äh, kordas Euroopa Liidu fondide lihtsustamise teemat, meie sõnum oli kuuldud, lihtsustamine, finantsinstrumendid, äh, finantsraamistiku piires, see oli esimene punkt, millest ma tahtsin teile teada anda. teine on mitteametlik ministrite kokkusaamine Luksemburgi eesistumisel see oli koordinaatorite koosoleku programmis, kuid peale meie arvamuste vahetust härra Žiraiga viimasel koosolekul võin informeerida teid eh, mitteametlikest eh, meelsete koosolekutest, mida Luksemburgi, Luksemburg peab pidada. üldasjade nõukogu kolmeteistkümnendal oktoobril oli pühendatud ühtsuspoliitikale, parlamendi juhatajad sellel tavaliselt ei osaletud, eh, ei osale ja meid ka ei kutsutud sinna toimuvad mitteametlikud ministrite kokkusaamised äh, regionaalses ruumilises planeerimises kahekümne kuuendal novembril ja linnapoliitikal reedel, kakskümmend seitse november. juhatajana on mind kutsutud osalema nendel kahel koosolekul, võtta sõna seal komit-, meie komitee poolt ja võtta vastu nende kutsus, nii et meil on ametlik kutse mitteametlikele ministrite koosolekutele olemas. kolmas punkt minu teatistes on Regi Koteri kokkusaamine kolmeteistkümnendal oktoobril, mõned teist osalesid sellel koosolekul teisipäeval, kaasjuhatasin seda koos äh, härra Katanjuga, iga-aastane Regi Koteri koosolek, mis toimus teisipäeval, komisjoni komitee koosolek lahtiste uste päevade raames. põhimõte oli siis partnerluse põhimõte mitmetasandilisel juhtimisel, partnerlus ja mitmetasemelised programmid, ühtsuspoliitika lihtsustamine, finantsinstrumentide kasutamine, sünergia ning strateegiliste investeeringute fond maini ka ühist äh, projektavaldust kahe äh, komisjoni poolt, mis puudutab äh, linna agendat. regikomisjon kasu-, arutab neid hiljem ja esitab omapoolsed soovitused teile. ja viimane, kuid viimane mitte meie tähtsusest on härra Omarjee, kes teeb lühikese ülevaade meie missioonist Sissiilias. härra Marge, sõna on teil. Äh, proua esimees, ma teen lühidalt. tahan lihtsalt meie komisjoni informeerida sellest, äh, mis toimus meie missiooni käigus Sitsiiliasse, teen kokkuvõtte. Äh, mõni nädal tagasi külastasime Sitsiiliat ja loomulikult äh, olid esindatud kõik fraktsioonid. Äh, minul oli õnn seda missiooni juhatada. ja äh, me külastasime nii Kataniat kui Modenat. nüüd kokkuvõttest. lisaks nendele küsimustele, mis olid juba meie programmi kindlaks määratud Ehm, ehm, kõik need aktuaalsed ehm, põletavad küsimused, põgenikekriis, pagulased, saime me näha, kui või, või mil määral on Sitsiilia ametivõimud andnud kaasa sellele, et vastu võtta põgenikke eriti rasketes te-, tingimustes äh, ja eh, loomulikult järgides kõiki Euroopa Liidu norme. Eh, kõnelesime eh, sellest ja iseäranis nendest võimalustest, mis ühtekuuluvusmääruse alusel võiksid anda teatud abi nendele regioonidele, kes on eesliinil, kes peavad silmitsi seisma tohutu põgenikevooga Ähm, pidasime aru riigisekretäri ja ühtekuuluvusministriga, Itaalia ministriga. Äh, meil oli ka äh, videokonverents temaga. Äh, ja ütlesime siis, et kõik järgivad seda, jälgivad seda väga tähelepanelikult, mis toimub nõukogus ja mis toimub komisjonis ja kuidas rakendatakse äh, Eh, immigratsiooniklauslit, niinimetatud immigratsiooniklauslit, mis, eh, mis eh, meie eesmärke peaks toetama ja samuti tuleks mõned liikmesriigid teatud nõudmistest vabastada just seoses nende keerulise olukorraga ja nüüd tuleme tagasi Sitsiilia juurde. meie külaskäigu eesmärk oli ühest küljest jälgida, kuidas Euroopa Liidu nõudeid äh, järgitakse periood, äh, neid, mis on seatud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, ja siis muidugi mida on teht-, uurida, mida on tehtud viimasel ajal. me võisime tõdeda seda, et Sitsiilia on muidugi regioon, mis on vähem arenenud regioonide seas Euroopas, ta on niisugune eraldatud piirkond, aga äh, uue määruse järgi on seatud uued eesmärgid äh, ning selles suhtes peab ütlema, et Sitsiilial on veel äh, vaja palju ära teha, et, et viivitustest üle saada, tuleb investeerida äh, näiteks taristusse, see on äärmiselt vajalik. Äh, ja nagu siin juba öeldud, Sitsiilia äh, peab lahendama kõik need enklaavide probleemid ja nii edasi ja nii edasi, aga igal juhul on Sitsiilia orienteeritud uutele eesmärkidele, jätkusuutlik areng, innovatsioon, oma silmadega võisime näha, ähm, mis toimub, äh, kuidas äh, tehakse koostööd äh, ülikoolide vahel, ettevõtete, ülikool, ülikoolide vahel ja võib täiesti rahul olla ka nende algatustega, mis on Euroopa Parlamendi poolt tehtud, Euroopa Liidu teiste asutuste poolt tehtud, et siis äh, ühiseid jõupingutusi konsolideerida. Äh, ja muidugi suur tänu kõigile, äh, kes kaasa lõid, suur tänu personali, kes ette valmistasid seda missiooni, aitäh ka nendele, kes meid vastu võtsid. ma usun, et see missioon viidi läbi väga hästi. Uh, suur aitäh ja sellega võime need teatised juhatajalt äh, lõpetada ja jätkame nüüd oma päevakorraga. järgmine punkt päevakorras on ühtsuspoliitika partnerluse kokkulepped. täna on meil võimalus kuulata välisuuringu presentatsiooni vastu võetud partnerluslepingutest möödunud aastal paluti mul vastu võetud partnerluslepingutest ülevaadet teha peale äh, riigihanget, mis kajastab äh, regikomisjoni poliitikaosakonda B. palus MET-is ettevõttel see uuring läbi viia. see uuring annab meile põhjaliku analüüsi partnerluslepingutest, mis on vastu võetud kahekümne kaheksas liikmesmaas sisaldades ka ele neid elemente, mida on tugevalt toetanud Euroopa Parlament seadusandliku raamistiku läbirääkimiste käigus. see toob välja, äh, milline on juriidiline staatus partnerluslepingutel ja kuivõrd need käivad, need kokku Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. täna on meiega siin proua Prel-Isabel Neilan MET-isest see tutvustab seda uuringut, kuna me kombineerime selle presentatsiooni regioonide komisjoni äh, arvamusega samal teemal ja palun temal rääkida mitte rohkem kui kümme minutit, kui võimalik. siis kuulame ära regioonide komitee raportööri ära ja siis teeme küsimuste ja vastuste sessiooni, arutades seda teemat. niisiis, proua Neiland, teil on kümneks minutiks sõna Madam Chair, thank you very much. proua esimees, suur aitäh, suur aitäh võimaluse eest selle, seda uuringut tutvustada. nagu te teate, Euroopa Parlamendil on mängida tugev roll partnerlusläbi äh,, lepingute läbirääkimistel, see on siis komisjoni ja liikmesmaade vahelised lepingud Euroopa struktuuri- ja investeeringufondide kasutamise üle ja see näitab ka, kuivõrd on ühtlustunud fondide kasutamine Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning asutamislepingu põhiste poliitikatega. see uuring vaatab konkreetselt neid elemente. selles presentatsioonis püüan kinni pidada kõigepealt sellest kümne minuti piirangust, too selle uuringu eesmärgid ja sisu välja, saab sellise maigu suhu sellest uuringust. puudutan lühidalt metodoloogilisi küsimusi, tutvustan põhilisi aspekte, mida me kajastasime ja vaatan natukene detailsemalt tervet hulka nendest aspektidest, mis olid tähtsad Euroopa Parlamendile läbirääkimiste protsessis. eesmärgiks, nagu esimees ütles, anda põhjalik ja sünteetiline analüüs vastu võetud partnerluslepingutest nii palju kui meie teame, on see ainus ülevaade kõigist partnerluslepingutest, mis praegusel hetkel olemas on. ja selle eesmärk on rõhutada ühest küljest dokumentide sisu ja teisest küljest vaadata, kuivõrd neid täidetakse õiguslike sätete mõttes. anname ka lühikese ülevaade strateegilistest poliitilistest valikutest, mis liikmesmaades äh, valitud on, nende partnerluslepingute ja tööprogrammide suhtes ning anname omapoolseid mõtteid teemadest, mis on seotud Euroopa Parlamendi seisukohtadega. mis puudutab uuringumeetodeid, siis ma tahaksin seda rõhutada, et tegemist on pigem lauataguse uuringuga, mille aluseks on olemasolevad vastu võetud äh, partnerluslepingud äh, analüüsi kirjutamise hetkel, see on siis selle aasta alguses. me teostasime kahekümne partnerluslepingu võrdleva analüüsi äh, analüüsides ka teisi valitud dokumente, vaatasime ka CSR-e, eh, riiklikke reformiprogramme, riiklikke strateegilisi dokumente ja ka komisjoni positsioonidokumente, mis puudutab partnerluslepinguid, PL-e. uuringus anname põhjaliku ülevaate PL-idest ning lühemas versioonis kui ka pikemas versioonis, mis on lisana ära toodud paberid on kõik kirjutatud liikmesmaade keeltes, nii et peamine uuringu probleem oli vaadata kõiki neid dokumente, mis on erinevates keeltes, kasutades päris suurt hulka eksperte selleks ja siis püüdes kokku panna need erinevad ülevaated ning esitada sünteetiline analüüs kõigist nendest partnerluslepingutest mõnedel oli päris omapärane ja väga eripärane viis neid erinevaid aspekte kirjeldada. põhilised aspektid, mida me kajastasime, see kindlasti ei ole lõplik ja ainus, aga need olid need aspektid, mida meil paluti silmas pidada ähm, lepingu tellimisel. see on siis tööprogrammi öö, ähm, maastik, temaatiline kontsentratsioon, me vaatasime, kuivõrd on äh, omavahel kooskõlas PL-id ja kaks tuhat kakskümmend strateegia, vaatasime protsessi läbipaistvust, kuidas protsess on integreeritud, äh, integreeritud äh, partnerluslepingud, vaatasime sünergiat struktuuri- ja investeeringufondi teiste Euroopa Liidu finantseerimisprogrammidega makroregionaalsel ja merebasseini strateegiad, vaatasime ex-ante tingimusi, kuidas need on presenteeritud partnerluslepingutes ja vaatasime ka konkreetseid sätteid, mis olid seotud demograafiliste väljakutsetega ning lihtsustamist ja e-ühtsust, e-ühtlustamist. mis puudutab OP maastikku ja temaatilist kontsentratsiooni, kõik äh, kakskümmend kaheksa liikmesmaad kasutavad kolme fondi, RDF-i, ERDS, ESF-i ja ESF, CSF-i. seitse tükki kasutavad kalandusfondi, kakskümmend liikmesmaad kasutasid äh, mitmefondilist OP-d, e mis on alternatiiv sellele programmeerimisperioodil, kombineerides erinevaid fonde ehk kaheksa kasutasid ERDF-i ja Ühtsusfondi üksteist kombineerisid ERDF-i, ESF-i ja seitse kombineerisid ERDF-i, ESF-i ja CF-i. on ka kaheksa liikmesmaad, mis jäid monofondi äh, juurde, osaliselt tänu sellele, et süsteemid on väga sektoraalsed oma lähenemiselt ja nii palju, kui meie teame, see puudutab ka kerge skeptist, kas mittefondiline lähenemine annab lihtsustamist, lihtsustamisvõimalust või on see täiendav administratiivne koormus? määrused näevad ette temaatilise kontsentratsiooni erinevaid tasemeid. mõte on siin selles, et ERDF keskendub peamiselt esimesele neljale temaatilisele eesmärgile, üksteist on neid kokku, esimesed neli on siis ERDF, millele keskendub RTDI, ICT, SME-d ja CO2 vähendamine ning ESF peaks keskenduma kaheksandale, üheksandale, kümnendale ja üheteistkümnendale tööhõive, vaesus, elupikk, põhiline õpe ja administratiivne suutlikkus ning on sisse toodud ka reeglid, et näiteks kakskümmend protsenti finantseeringust peaks minema TO üheksasse, vaesus ning viis protsenti jätkusuutlikkuse arengusse ehk nende struktuuride siseselt valivad liikmesmaad temaatilised eesmärgid ja kakskümmend viis valivad kõik, vaid kolm äh, fokusseerisid äh, jõulisemalt väiksemale hulgale temaatilistele eesmärkidele. see graafik, mis ma teile tutvustan, tahan seda väga äh, kiiresti kajastada, sest aega on vähe, see on üleüldine fondide kasutamine vastavalt temaatilistele eesmärkidele, aga nagu te näete, on peamised kuus, seitse ja kolm, mis kaitsevad keskkonda, jätkusuutlik äh, transport ja VKE-d. kui me läheme edasi, siis järgmine teema, mis me välja valisime selle presentatsiooni jaoks on eksante tingimused, kõikidel, kõik liikmesmaad pidid neid täitma ja nad kirjeldasid neid ka oma partnerluslepingutes erineva detailsusega, mis me avastasime, on see, et nii üldised kui temaatilised eksante tingimused olid ära täidetud viieteistkümnes Euroopa Liidu liikmesmaas, vanemates liikmesmaades, mida uuem äh, oli liikmesmaa, seda vähem eksante tingimusi täidetud oli. mis puudutab konkreetseid üldisi eksante teemasid, siis kõrgeim täitmise tase on keskkonnaseaduse tasemel ja kõige madalama statistiliste süsteemide puhul. seda viimast on võimalik selgitada sellega, et enamik liikmesmaid paig-, on loonud oma statistilised süsteemid SFC-ga koos ja üle, vanemad lähevad lihtsalt sellega kaasa, mida rohkem programme käivitatakse, seda rohkem statistilised süsteemid ka täitmist leiavad. kõik liikmesmaad eeldavad, et eks ante tingimused saavad täidetud enne tähtaega. Um, okay. we've, we've presented the, the... tutvustasime eks ante tingimuste täitmist graafikuga. Te näete, rohelised on need, kus on täidetud, punased on need, mis ei ole täidetud, kõik see on uuringus olemas, ma ei hakka siin detailidesse minema, nagu te näete, et, et temaatikas te näete ka, äh, kuidas on jagunenud täidetud või täitmata ning osaliselt äh, täidetud eksante tingimused. Need asjad võivad muutuda, kuivõrd äh, liikmesmaad võtavad vastu, vastavalt sellele, kuidas liikmesmaad võtavad vastu oma tingimusi ja meil on juba terve äh, hulk asju, mida tuleb värskendada ja uuendada. mis puudutab lihtsustamist, siis e-ühtsustamine e, e-kohesioon oli üks põhilisi lihtsustamise ähm, asju, enamik riike on oma ID-süsteeme hakanud kaasajastama eelnevate programmidega ja tegelikult ESFC äh, puhul öö, äh, partnerluslepingud kirjeldavad mõnikord detailsemalt, mõnikord vähem detailselt seda, eh, millised on nende süsteemide tehnilised üksikasjad. mida me e-kohesioonist oleme aru saanud, on võimalus kasusaajatele esitada oma ettepanekuid ja taotlusi elektrooniliselt on veebileheküljed äh, kasusaajatele ja taotlejatele, IT-süsteemid on tsentraliseeritumad, mõned liikmesmaad aga on valinud regionaalsed süsteemid kasutada. minu aeg on läbi, nii et ma teen väga kiiresti viimase kahesaja slaidiga. integreeritud lähenemise kasutamine, CLLD ja ITI, seda on kirjeldatud kõikides partnerluslepingutes, CLLD-sid kasutatakse Äh, kõigis kahekümne kaheksas liikmesmaas. mõlemad võivad olla kas mono- või multifondi, äh, multifondile rakenduvad. enamikes kirjeldustes kasutatakse CLLD-sid selleks, et finantseerida kohalikke tegevusrühmi, nii nagu äh, varasematel perioodidel tehti seda EAFRD puhul. siin on teatud erandeid muidugi. integreeritud territoriaalsed algatused on kahekümnes kirjeldatud liikmesmaas see katab peamiselt linnadimensiooni ja peamiselt finantseerib seda ka, finantseeritakse seda ERDF-i äh, alt, kuigi mõned erandid jäävad. ja minu viimane slaid, mis puudutab partnerluste koordineerimist, nagu kirjeldatud, siis partnerluslepingutes see põhimõte, horisontaalne põhimõte leiab kasutamist kõikides liikmesmaades, partnerluslepingud annavad detailid millisteid huvirühmi on kaasatud, millised ministeeriumid koordineerivad seda, nii et kirjeldus kõikides partnerluslepingutes on päris hea. see oli ka meie uuringu aluseks. ka avalikud konsultatsioonid partnerluslepingutega on partnerluslepingutes ära kirjeldatud, mõningates liikmesmaades oli konsulteerimine rohkem partnerluslepingu tasemel, teistel oli see operatiivprogrammi tasemel suur aitäh! ja ma arvan, et ma jäin enam-vähem ajaga piiris, aitäh! The, the limit I gave you, so thank you. suur tänu teile selle ettekande eest. meie päevakord on väga tihe. suur aitäh, et te pidasite ajapiirist kinni. nüüd on mul võimalus sõna anda härra Sagerile, kes Äh, esindab regioonide komiteed. regioonide komitee on koostanud arvamuse partnerluslepingute äh, kasutamise kohta äh, tegevuskavades või operatiivprogrammides, nagu neid nimetatakse. ja nüüd mul on hea meel teda teile tutvustada, kümme minutit palun, sõna on teil, härra Saar suur aitäh. proua esimees, austatud komisjoni liikmed, kõigepealt soovin tänada teid selle võimaluse eest, et mis te mulle andsite, tutvustada teile regioonide komiteed, regioonide komitee tööd seoses partnerluslepingutega. tahaksin öelda, et Kotari komisjon on meiega väga head koostööd teinud. meie arvamuse eesmärk oli hinnata partnerluslepinguid ja neid äh, operatiivprogramme kasusaaja seisukohast regioonide ja kohalikul tasandil. Äh, ja samuti uurid välja, äh, mida arvavad need, kes rakendavad kohtadel neid programme seega keskendusime just kohtadelt saadud informatsioonile, meie küsimustikele äh, saadeti väga palju vasta-, äh, vastuseid. Äh, piirkondade esindajad, linnapead, omavalitsuste juhid ja teised vabaühenduste esindajad, kes kes osal-, osalesid arvamuse ettevalmistamisel, saatsid meile oma äh, oma panuseid äh, üle mitmesaja vastaja kahekümne seitsmest liikmesriigist ja näiteks sellised äh, asutused nagu Intercity vastas meie küsimustele ja meie uuringu tulemused on avaldatud regioonide komitee kodulehel. tahaksin veel kord rõhutada, et meie lähenemine oli niisugune alt üles lähenemine. püüdsime arvestada just nende inimeste arvamusega, kes vastutavad programmide elluviimise eest. et mul on paberkoopiad ka kaasas siin, mõned on, kui te olete huvitatud, hea meelega annaksin need teile pärast kõigepealt tahaksin rõhutada, äh, kui tähtis on ühtekuuluvuspoliitika äh, roll äh, just sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse seisukohast. Li-, liikmesriikide piirkondliku arengutase on väga erinev, kuid üht, viimasel perioodil on saavutatud tänu ühtekuuluvuspoliitikale suurem ühtlus, aga muidugi mõnel puhul on regioonide erinevused isegi kasvanud. ja see loomulikult on mõjutatud just majandus- ja rahanduskriisist. see on ju kõiki meid puudutanud. ja just sel põhjusel on erirõhuasetus pandud sellele, et ühtekuuluvuspoliitika arvestaks linnade ja omavalitsuste arengu põhivajadustega. samuti peab ühtekuuluvuspoliitika toetama strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend. ühtekuuluvuspoliitika reformist rääkides tahaksin öelda, et on toimunud mitmeid arenguid, nendest ka siin räägiti, aga mina tahaksin rõhutada just partnerluse olulist rolli selles kontekstis. praegu räägitakse läbi vastavat dokumenti liikmesriikide Euroopa Komisjoni poolt ja partnerluspõhimõte ei ole mitte mingi eesmärk eesmärk eh, iseenesest, vaid vahend, eh, millega saavutada ühtekuuluvuspoliitika kaudu edu. arendatakse erinevaid pädevusi Euroopa Liidu tasandil, liikmesriigi tasandil ning kohalikul tasandil ning kohalik tasand on just see, kes vastutab rakendamise eest. seda ma ka juba mainisin tegemist on siis mitmetasandilise juhtimisega, aga selle puhul ei tohi sugugi ära unustada lähimuspõhimõtet. ja, ja tegelikke vajadusi kohtadel, kui koostatakse äh, projekte just äh, kohalikule tasandile, piirkonna tasandile partnerlussuhteid hinnates võib öelda, et äh, liikmesriikides on kõigis omad partnerlussuhted, muidugi on olemas teatud iseärasused, praegu ma viitan sellele meie uuringule, aga regioonid on ka väga erinevad. partnereid on kaasatud erineval määral. väga sageli äh, on jäänud debatt või väitlus partneritega pinnapealseks tundub, et ei ole suudetud välja arendada tõelisi partnerlussuhteid. mitmed küsimustikule vastajad ütlesid, et eh, neid on kaasatud kõikidesse avalikesse konsultatsioonidesse, avalikesse esinemistesse, aga kui rakendamisfaasi jõuti, siis unustati nad ära. ja lõpuks mis ei ole sugugi vähetähtis. mainiti ka seda, et partnerluslepingud peaksid käima äh, kooskõlas äh, erinevatel äh, tasanditega, regioonide, kohaliku tasandi partnerluslepingud peaksid olema kooskõlastatud. ja veel tahaksin rääkida rahalistest vahenditest need on väga olulised äh, projektide elluviimisel. kindlasti ei tohi äh, unustada, et tegemist oli kriisiperioodiga, äh, kohaliku tasandi finantsid on piiratud ja kõik võisid tõdeda, et finantseerimist tuleks parandada, tõhustada, tuleks rakendada mitmetasandilist finantsjuhtimist võimaldama paremat ligipääsu finantsvahenditele, mis võimaldab siis omakorda paremini ellu viia projekte või lepinguid. fondide kasutus on viimasel ajal kahekordistunud. aga oluline oleks, et see ka välja paistaks kohalikul tasandil ja regioonides ja nüüd investeerimiskavadest. ühest küljest on meil tegemist Euroopa Liidu fondidega, teisest küljest äh, annab võimalusi ka Euroopa Investeerimispank äh, ja kui fondidest on vahendid taotletud, siis äh, nende eesmärki ei tohiks automaatselt muuta. ja veel tahaksin öelda, et meil on toimunud äh, avatud uste päevad, kus me oleme kõiki neid küsimusi arutanud. Äh, ja kõigi nende arutelude käigus on ikka ja jälle üles tõstetud lihtsustamise vajadust. see on juba äh, läbi, pikka aega olnud läbivaks teemaks, aga kahjuks pole menetlusi sugugi lihtsustatud, vaid nad on muutunud veelgi keerulisemaks ja raskemaks täita süsteemid on äärmiselt keerukad, äh, seda ka uute finantsmehhanismide puhul. ühest küljest on näha, et väga sageli kohalikul ja regioonide tasandil lihtsalt ei tunta protseduure, ametnikud ei tunne protseduure, aga isegi kui tuntakse, ei osata neid reegleid täita, sest kõik on väga keeruline ja tulemus lõppude lõpuks ei ole sugugi nii hea, kui me oleksime soovinud. liiga palju õigusakte tuleb üles, üle võtta, liikmesriikide õigustiku protseduurid on äh, väga keerulised, me usume, et, et on võimalik saavutada siiski teatud edasiminekut ja näiteks tänu sellele, et nüüd on, on vastav kõrgetasemeline töörühm loodud ja ühtekuuluvuspoliitika hakkab meie soovitud vilju kandma. tahaksin ka paari sõnaga rääkida haldussuutlikkusest. jällegi, liikmesriikide olukord on erinev ja mõnel puhul oleks vaja tehnilist abi. tehnilist abi selleks, et tõesti haldusjuhtimist tõhustada. ja veel üks asi, enne kui ma lõpetan. eks ante conditionalities ehk äh, tingimused kõik need eeltingimused eh, tekitavad dokumentide ettevalmistamisel viivitusi ja mõjutavad lõppude lõpuks ka eh, lepingute elluviimist. me oleme juba uue finantsperspektiivi teisele aastale jõudnud, aga mm, mõnel pool ei ole rakendamisega veel algustki tehtud. programmid on olemas, neid tuleb ellu viia. regioonid ja kohalikud omavalitsused ootavad teatud lisaväärtust. Need eksante tingimused mis äh, seatakse, on loomulikult tähtsad, kuid nad ei pea öö, äh, olema mõeldud välja karistuseks äh, omavalitsustele ja piirkondadele ja nüüd meie arvamustes on kõigest sellest räägitud. me räägime ka piiriülesest koostööst uute instrumentide rakendamisel. tähtis on see, et ühtekuuluvuspoliitika on iseenesest regionaalpoliitika ja peabki selliseks jääma oluline on äh, äh, vältida liigset tsentraliseerimist ja seda kõigil tasanditel. selliseid tendentse on näha, äh, soovitakse kõik koondada keskustesse, aga see võib negatiivselt mõjutada Ühtekuuluvusfondi rakendamist. suur aitäh, kallid kolleegid! nüüd on meil arutelu aeg kätte jõudnud ja kuna meie aeg on piiratud, siis äh, piiran ka teie kõneaega ühe minutiga. mul ei ole praegu kõnelejate nimekirja. kas keegi soovib esitada küsimusi meie külalisele? härra Boltšak on siin, härra Va- äh, pro,, proua Vana. palun, esimene küsimus. suur aitäh, aitäh, ähm, ütleb härra Van Miltenburg Äh, aitäh komi-, äh, regioonide komiteele, aitäh äh, nende teadusuuringute eest ja arvamuse eest. üks teie järeldusi, proua Nailon, oli see, et halduskoormus ilmselt tõuseb just selle tõttu, et mõnedes liikmesriikides on protsessid järjest rohkem tsentraliseeritud. kas te võite selgitada, miks see nii toimub? Ehm, eh, ja kas te ei arvesta sellised, eh, sellega, et mõnedes riikides on tohutu töökoormus, näiteks kõikides liidumaades, Saksamaal ei ole sugugi neid operatiivtegevuskavasid eh, ja siis te rääkisite ka, et partnerluslepingud ehm, on erinevad, kuid teie lähenemine oli kvantitatiivne, mind huvitab ka nende lepingute kvaliteet ja kolmandaks kas te saate rääkida äh, nendest äh, temaatilistest eesmärkidest? kas äh, enamus liikmesriike peaks kasutama kõiki temaatilisi eesmärke või millised olid teie järeldused? suur aitäh, järgmiseks härra Boltšak, palun. suur aitäh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 samas me ei pööra sellele piisavalt tähelepanu ning need muljed, mis eh, jäävad kohalikul ja piirkondlikul tasandil, on tõepoolest problemaatilised, siin ei teki tõelist partnerlust meil on ju ka olemas tegevussuunised, meil on Euroopa õigus, see tähendab seda tegelikult, et antud juhul me rikume Euroopa õigust. seda sellisel juhul, kui me partnerlustingimusi täita ei suuda. kui see kõik jääb ainult vormilise vormistamise taha, siis on see tõesti suur probleem, ma sooviksin tõesti regioonide komitee arvamust teada. suur tänu, proua juhataja, suur tänu ka regioonide komiteele selle uuringu eest ning mm, suur tänu äh, kõikide sõnavõttude eest see kõik on küllaltki skeptiline. mulle on jäänud mulje, et pööratakse tähelepanu rohkem kvantitatiivsetele aspektidele ja vähem kvaliteedile ning äh, siinkohal ei olda piisavalt detailne. kõigepealt eks anda tingimused. kas te võite meile selgitada, mis on need põhjused, miks liikmesriigid ei suuda toime tulla eks anda tingimuste täitmisega, seda oleks tõepoolest huvitav teada saada. mul ei ole praegu võib-olla piisavalt võimalust olnud pika tekstiga tutvuda, kuid see oleks huvitav küsimus. ning mind huvitab ka partnerluspõhimõtte rakendamine. Teie uuring on üldiselt väga positiivne, kuid tegelikult ikkagi me sooviksime rohkem teada saada, mida arvab asjast kodanikuühiskond sel-, ise, mida arvab sel-, arvavad sellest kõik sidusrühmad, kas need seisukohad on erinevad, kas ka rakendamine liikumisriikides on, liik-, liikmesriikides on erinev, teie äh, uuring aga on üldiselt positiivne kokkuvõttes. partnerluspõhimõte on ju hea selle järgi. nüüd on aga küsimus selles, kuidas seda kõike praktikasse paremini rakendada, aitäh. The floor is yours. One minute, please. proua Presso, üks minut, palun. Ehm, la mia domanda riguardava eh, la concent- minu küsimus puudutab temaatilist keskend-, kontsentreeritust ning seda just piirkondlikul tasandil. kui me räägime suurtest liikmesriikidest, seal, kus fondid, fonde kasutatakse piirkondlikul tasandil, siis selline temaatiline kontsentratsioon, nagu teie nimetasite, kas see tähendab seda, et võetakse üle ikkagi kõik teemad või tähendab see seda, et riigi lõikes on küll kõik teemad esindatud, kuid piirkondades on võib-olla näiteks kolmele teemale keskendutud, võib-olla pisut enamale. seda oleks huvitav teada. üks piirkond ei saa ju kõikide teemadega tegeleda. kas regioonide lõikes on võimalik temaatiliselt kontsentreeruda. proua Tamata, palun. suur tänu, ütleb proua Tamata. minul on lühikesed küsimused. Need partnerluslepingud on väga sageli natuke võib-olla vale tõlgendust leidnud Nende ellurakendamiseks on ju olemas rakenduskavad. kuidas regioonide komitee sellesse suhtub? Teie näete neid probleeme lähemalt, kas on näiteks võimalik olukorda parandada suuniseid välja töötades? teine küsimus puudutab temaatilist kontsentratsiooni et võib-olla vaesematel piirkondadel oleks mõistlik keskenduda vähematele teemadele. minu kolmas küsimus, küsimus puudutab tehnilist abi. mida regioonide komitee siinkohal sooviks näha? kas on piisavalt haldustuge, näiteks ka programmeerimisabi, eelkõige niisugustes piirkondades, mis on vähem arenenud, aitäh. Uh, um, aitäh, proua Neilon, kas te olete valmis vastama kolme-nelja minuti jooksul? I think I am as ready as I will be. ma arvan, et olen nii valmis, kui, kui saab olla. ma arvan, et tahaksin rõhutada siin veel kord, et me tegelikult äh, teeme sellist teoreetilist uuringut, äh, tegime seda, äh, viisime selle oma väikese uuringu läbi dokumentide põhjal, mis puudutasid partnerluslepingud ja me ei tegelikult tutvunud üldse kohtadel nende, nende operatiivsete tegevuskavadega ja nüüd äh, kõigepealt äh, esimene küsimus puudutas halduskoormust. uues pro-, pro-, programmiperioodis on väga palju uusi elemente. kõigepealt äh, vähenesid need operatiivtegevuskavad, austajaga siin tõi näiteid, aga meil on, varem oli näiteks üheksa regionaalset programmi, nüüd on üks programm, muidugi äh, on, samal ajal on vaja tagada see, et äh, kõikides liidumaades näiteks oleks vähemalt mingi üks programm. Äh, seda ei kontrolli enam regioonid ise, aga seda kontrollib keskvalitsus ja seetõttu on see koordineerimine jõudnud kõrgemale tasandile. siis on meil veel mitme fondi programme, mis tegelikult olid mõeldud lihtsustamiseks, äh, selleks, et äh, fondide omavaheline tegevus oleks paremini koordineeritud, aga see tähendab jälle rohkem kohtumisi, rohkem asjaajamist äh, ja see on täiesti uus, uus territoorium haldusametnikele. nii, ja siis te küsisite partnerluslepingute kvaliteedi kohta. selle kohta ma isegi ei julgeks midagi öelda. me lihtsalt oma uuringus näitasime seda, eh, mida eh, partnerluslepingud sisaldavad ja ähm, selleks kaasasime me erinevaid eksperte, nad olid erineva taustaga ja see ei olnud mitte hindamiseks, vaid stati-, statistiliseks hinnanguks, et mida need lepingud sisaldavad. Äh, me kvaliteeti ei hinnanud ja ma kujutan ette, et ähm, mõned asjad tõesti ei, ei, ei olnud äh, nii, nii hästi arenenud, mõned aspektid nendes lepingutes ei olnud äh, ühtlaselt arenenud, näiteks äh, E, e-haldusaspekti ei olnud igal pool arendatud, see tuli küll välja nendest äh, meie küsitlustest. ja nüüd temaatilised eesmärgid, ma täiesti nõustun selle kolleegiga, kes ütles, et kõik sõltub liikmesriigi enda tasandist, tasemest, äh, kõik äh, me mõtleme küll, et me oleme kõik temaatilised eesmärgid katnud liikmesriigi piires, aga ikkagi on eh, mingitele regioonidele rohkem tähelepanu pööratud, näiteks Itaalias või mujal eh, ja riikides, kus on vähem neid OP-sid, operatiivprogramme, eh, on osatud üsna laialt ära kasutada neid temaatilisi eesmärke ja määruse järgi on järgitud ka seda ähm, osakaaluprotsenti, äh, mida soovitati. ja nüüd need eksante tingimused. või mis siis juhtub, kui neid ei täideta? jällegi, meie ei uurinud seda ja ei analüüs, ei analüüsinud seda, miks need tingimused on täitmata jäänud, me lihtsalt sedastasime, kus olid täidetud, kus ei olnud Ehm, regionaalarengu peadirektoraat viib läbi samaaegselt palju põhjalikumaid uuringuid ja sealt on võimalik rohkem teada saada nende tingimuste täitmise kohta. aga ehm, milliseid tingimusi siis täideti kõige vähem? vesi, transport, ehm, jäätmekäitlus, tundub, et et, et seal ei äh, suudetud äh, täideta eel, äh, täita eeltingimusi, näiteks vee hinnapoliitikas, jäätmekäitlusvõimalused puudusid, transport puudus, lihtsalt neid tingi-, eeltingimusi mitmetel objektiivsetel asjaoludel ei suudetud täita. ja siis IT-süsteemide tingimuslikkus, jällegi oodatakse, et neid täidetakse, neid tingimusi Äh, ja, ja võib-olla need ongi juba täidetud, aga mõned liikmesriigid alles installeerivad oma IT-süsteeme. aga selleks ajaks, kui need OP-d äh, toimima hakkavad, on juba IT-süsteemid ka kindlasti olemas. jah, need partnerluslepingud, mida meie vaatlesime, äh, näitavad seda, millised on see, mida me analüüsime, näit-, näitab seda, mis lepingutes seisab, aga mitte seda, kuidas lepinguid on täidetud kohalikul tasandil. lihtsalt me püüdsime käsitleda seda, kellega koostööd tehakse kohalikul tasandil, keda kaasatakse lepingute täitmisse sooviti, et juba lepingus oleks kajastatud näiteks see, et konsulteeritakse vabaühendustega, puuetega inimestega ja nii edasi. ma arvan, et te olete nüüd kõik küsimused katnud, Pradamoto esitas ühe küsimuse meie külalisele regioonide komiteest. kas te vastaksite väga lühidalt, palun? suur aitäh, minu meelest küsiti kaks küsimust. esiteks, see puudutas äh, partnerlussuhteid endid ja nendevahelist suhet ja mina ütleksin, et selle hinnangu aluseks on reaalsed faktid, mille me oleme saanud tänu netiuuringule. sellest hoolimata tahaksin rõhutada ja me oleme sellest ka väga teadlikud, et olukorrad riigiti on erinevad, riigisiseselt ja riikide vaheliselt. see kõik sõltub subsidiaarsuse põhimõtete austamisest ja teistest põhimõtetest. seetõttu pakub komisjon välja uurida põhjalikult kõiki neid mehhanisme selleks, et identifitseerida häid tavasid ja on välja pakutud ka valmistada ette regionaalse partnerluse dokumente või võimalust kaasata regionaalseid ja kohalikke tasandeid. partnerluslepingu ettevalmistamisfaasis see lubaks siis mitmetasemelise, mitmetasemelise administreerimise rakendamist. kuivõrd ka kvaliteedis on erinevusi, siis on kasutusel tehniline abi, ka vahel pär-, päris lihtsate ülesannete puhul. ma oletan, et niinimetatud uutes liikmesmaades on rohkem raskusi, rohkem probleeme. tehniline abi peaks keskenduma rohkem ettevalm-, dokumentide elluviimise ettevalmistamisele ja see peaks keskenduma projektide elluviimisele. see lubaks meil saavutada paremat kvaliteeti. on ka teisi mehhanisme, mis on kättesaadavad, nagu näiteks parimate praktikate vahetamine ja mõned teised meetodid. lõpetan sellega arutelu, suur aitäh selle presentatsiooni eest hoiame sellel teemal silma peal. Te mainisite ka teist analüüsi, mida tutvustatakse siin Riigikomitees. suur aitäh teile osalemise eest, proua Sagares, härra Sagares. ja jätkame nüüd päevakorraga ja meie järgmine päevakorrapunkt on esimene arvamuste vahetus öö, äh, omaalgatusliku raporti üle uued territoriaalse arengu äh, vahendid ühtsuspoliitikas kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend integreeritud territoriaalsed investeeringud ja ühendust, äh, kogukonna juhitud kohalik areng. raportööriks on proua Tomasic. Te teate, et aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ühtsuspoliitika kaks on sisse toodud kaks uut instrumenti selleks, et saavutada territoriaalse ühtsuse eesmärgi. kogukonna poolt juhitud kohalik areng ja integreeritud territoriaalsed investeeringud, ITI e, meie esimesed kogu, kogemused kahe uue eh, vahendiga ja nende kogemused selle rakendamisega. meie raportöör täna, proua Tomasitši, toob välja esimesed ideed, ta kavatseb presenteerida oma esialgse raporti kolmandal novembril meie koosolekul, esimesel detsembril ja me hääletame järgmise aasta veebruaris. ma tahaksin meenutada, et meil ei ole rohkem kui kolmkümmend viis minutit diskussiooniks ja annan sõna äh, proua Tomašitšile tema esimeste mõtete ja presentatsioonide jaoks ja siis jätkame diskussiooniga, palun. suur aitäh! suur tänu, austatud kolleegid, lugupeetud saadikud ja aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on Euroopa Liidu raskuspunkt territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika arendamisel kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastane finantsraamistik, investeerimisfondid nagu ka temaatiline keskendumine on just, on äh, kesksed punktid ning keskendutakse ka äh, ideele ja CLLD-le. erinevate fondide kasutamine võimaldab kohalikul tasandil saavutada suuremat kasvu, kaasata rohkemaid prioriteetseid valdkondi. majanduskasvu tagamiseks on vaja tagada projektide tihedam koordineerimine, selleks on vaja äh, lähtuda ühtsest strateegilisest raamistikust. minu raporti eesmärgiks on hinnata esimesi kogemusi, mis on saadud uute vahendite ellurakendamisel seda uue, uue ühtekuuluvuspoliitika raames. eesmärgiks on analüüsida, mis on suurimad takistused ning mis oleksid parimad võimalused liikmesriikides ellurakendamise parandamiseks ning millest saaksid lähtuda liikmesriigid, kes ei ole veel ellurakendamise juurde asunud me näeme, et terviklik ja territoriaalne lähenemine on väga vajalik eh, probleemidele lahenduste otsimisel. Eh, meil on vaja mitmemõõtmelist lähenemist, eh, mis pöörab tähelepanu üksikute piirkondade eripäradele. see tähendab seda, et me peame minema kaugemale, kui seda võimaldavad praegused finantshaldusskeemid meil on vaja mitmetasandilist lähenemist, paremat koordineerimist. uute eeskirjade kohaselt on artikkel seitse, mille kohaselt vähemalt seitse protsenti EFRE vahenditest tuleb pühendada linnade arengule. üks olulistest aspektidest ITI-d ehk um, integreeritud territoriaalsed investeeringud võimaldavad ellu rakendada korraga kas ühte või mitut rakenduskava, eh, olenevalt sellest, mis on piirkonna olulisemad prioriteedid. enamus liikmesriikidest on vastu võtnud oma partnerluslepingute raames ka NLD-d mis näitab selgelt arengusuundasid. paraku on probleeme haldussuutlikkusega, samuti puudub usaldus riigi tasandi ning piirkondliku tasandi omavalitsusasutuste vahel. me peame töötama välja strateegia, mis võimaldab kõiki osapooli paremini teavitada ning äh, kasutada ära kõiki uue strateegia võimalusi kohalikul tasandil. meil on vaja saavutada konkreetsed tulemused. selleks, et need uued vahendid oleksid edukad, on vaja panustada kõikidel tasanditel, nii hästi Euroopa Liidu liikmesriigi kui ka piirkondlikul tasandil kui palju selleks kulub aega, kui palju on vaja vahendeid, sõltub sageli kohalikust olukorrast, kohalikest võimsustest ning suutlikkusest. ka kogenud kogukondades on sageli vaja kuus kuni kümme kuud selleks, et kogu tsükkel õigesti toimiks. sageli on see tingitud sellest, et kohalikud Eh, ametiasutused on väga keerulise struktuuriga. ettevalmistusfaasis on aga sageli varjul eh, potentsiaal, mida oleks võimalik tulevase edu saavutamiseks paremini kasutada eh, see tähendab seda, et ettevalmistavas faasis on vaja tugevdada abi olenemata erinevustest liikmesriikide vahel ja erinevusest kohaliku arengu strateegia vahel tuleb silmas pidada eh, seda, eh, et eh, erinevad, erinev haldus ja personali suutlikkus, erinevad kohalikud tingimused, sealhulgas ka rahastamistingimused, vaesus, sotsiaalne tõrjutus kõik äh, need on probleemid, millele tuleb pöörata suuremat tähelepanu ning äh, me peame kasutama ära kõiki võimalusi, mis meil on, samuti peatud nõustamisvõimalusi, seire ja järelevalve on samuti äärmiselt vajalikud selleks, et haldusasutuste tööd tugevdada me peame kasutama optimaalselt ära olemasolevaid vahendeid. me peame tagama ka regulaarse seire, regulaarse järelevalve. peame ära kasutama olemasolevad võimalused kontrolli tagamiseks, samas tuleb see kõik kohandada kohalikele oludele meil on vaja selgelt formuleeritud eesmärke selleks, et saavutada oma eesmärke. sellisel juhul saavad partnerluslepingud oluliselt paremini toimida ning me saame olemasolevaid vahendeid paremini rakendada. samas tuleb programmide rakendamisel pöörata tähelepanu ka mittediskrimineerimisele hindamine peab lähtuma objektiivsetest kriteeriumitest. kaasatud osapooled peavad olema protsessidesse kaasatud tõepoolest kõikides protsessi etappides. ette tuleb näha ka selge ja lihtne kaebuste esitamise süsteem siin võib ette näha mitmesuguseid vahekohtumehhanisme, kaasates ekspertide abi. et sellisel moel on võimalik lahendada mitmeid e, vaidlusi, mis tekivad e, rakenduskavade elluviimisel osapoolte vahel. erinevate fondide korraga kasutamine on kõikidele osapooltele suureks väljakutseks. seda eriti ideide ja CLLD puhul, nende kasutamised tuleb kõigiti soodustada, seetõttu ma tervitan kõrgetasemelise töörühma algatust menetluste lihtsustamiseks ning komisjoni üleskutset lihtsustada õigusloomet. kui me leiame ühtse lähenemise, on võimalik ühiselt probleeme lahendada, samas lihtsustamine ühes valdkonnas võib tuua kaasa olukorra keerulisemaks muutumise teises valdkonnas. ma sooviksin komisjonilt küsida, kuidas kavatsetakse hinnata ITI-sid, sellel töösid, kas selleks moodustatakse seirekomisjon lõpuks sooviksin tänada variraportööre nende huvi ja nende väga kasulike ettepanekute eest. mul on väga hea meel edasise koostöö üle, see on minu esimene raport, nii et mul on teilt palju õppida, aitäh! suur tänu, nüüd saate teie sõna, kolleegid, Rõõmuda Poovist sõna, palun! Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc uh, raportoarei pentru... Eh, suur tänu, ka mina sooviksin kõigepealt tänada raportööri selgituste eest ning väga asjaliku kohtumise eest Strasbourgis. kindlasti on väga hea, kui luuakse eh, niisugused mehhanismid, eh, mis võimaldavad arengut kohalikul ja piirkondlikul tasandil elavdada meil tuleb lähtuda punktist, mis puudutab meid kõiki, nimelt kõrge tööpuudus kogu Euroopa Liidus. kindlasti on väga oluline, et me kasutaksime kõiki võimalusi, mis meie kasutuses on tööpuuduse vastu võitlemiseks. kui kohalikke omavalitsusi sel tasandil toetatakse, siis peab selleks olema ka lihtsaid menetlusi. me oleme sellest väga sageli rääkinud kuidas äh, saaks kohalikud omavalitsused anda oma panuse, kuid sageli on neile takistuseks liigne bürokraatia. komisjon peaks sellega kursis olema, et tegelikult peavad need äh, mehhanismid olema hõlpsamad, neist peab olema kasu kõikidele osapooltele, kohalikud omavalitsused tuleb kaasata sageli me räägime subsidiaarsuse põhimõttest, sellest, et otsused tuleb teha kohalikul tasandil. seal teatakse ju kõige pare-, paremini, kuidas probleemidele lahendusi leida. meil tuleb mõelda, kuidas sellele teemale kõige paremini läheneda kuidas investeeringud kõige paremaid tulemusi võiksid anda. Rumeenias on näiteks lugu nii, et me peame tagama optimaalsed tulemused. siinkohal tuleb mõelda, milliseid mehhanisme on võimalik saavutada äh, selleks, et just kohalikul tasandil luua töökohti, kuidas oleks võimalik kaasata sellesse protsessi omavalitsused, kuidas kasutada kohaliku omavalitsuse maksutulusid kõige paremini. siin on meil ees kindlasti veel väga palju huvitavaid arutelusid ning ma usun, et meil on tegemist heade instrumentidega. proua Rodriguez, palun. Muito obrigada, senhor presidente. Uh... Queria agradecer ainda à relatora pelo esforço e pelo diálogo da última reunião. suur aitäh, minagi tahaksin tänada raportööri kõikide nende jõupingutuste eest, mis on tehtud ähm, ja ma loodan, et praegune arutelu aitab kaasa sellele, et, et hakatakse paremini mõistma, kui tähtis on ühtekuuluvus. meie komisjoni eesmärk on teha nii, et ühtekuuluvuspoliitika instrumente korrakohaselt rakendataks. meil on IDEA ja CLLD väga olulised eh, instrumendid, nende rakendamine minu arvates eh, on ju osa strateegiast kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa Parlamendis tuleks toetada mis tahes instrumente, mis aitavad kohalikule arengule kaasa ja ühtlustavad arengutaset Euroopa Liidu eelmistes, erinevates piirkondades. kohalik areng peaks järgima piirkondlikke eesmärke, mis omakorda on osaks riiklikust strateegiast mina äh, olen pärit ise perifeersest regioonist ja mulle tundub, et oluline on teha koostööd äh, kõikide erinevate tasandite ametnike, ametkondade vahel. omavalitsused teavad, äh, millised on kohalike inimeste vajadused, võib-olla nad ei tea mingeid tehnilisi üksikasju, nad peavad tuge saama ka järgmiselt tasandilt, kesk, keskadministratsioonilt ja meie minu arvates peaksime isegi äh, looma topeltstruktuure, et äh, olla palju tõhusam oma töös. näiteks meil on vaja tehnilise abi teenistusi, pidevalt tuleb pidada institutsioonide vahelist dialoogi, sest just institutsioonidel on teadmised, know-how, oskusteave, seda tuleb jagada. seda tuleb jagada kõigi kodanike hüvanguks. siin räägiti ka vajalikust paindlikkusest. minu arvates peaks see olema juba õigusraamistikus kajastatud, nii et kõik sidusrühmad, kes kujundavad, seiravad ja hindavad projekte, teeksid koostööd. räägime projektidest, raport, äh, millel on sel-, äh, millel on konkreetne kontekst, äh, aga jõupingutusi tuleb igal tasandil teha selleks, et saavut-, midagi saavutada. kohalikku tasandit tuleb integreerida regiooni ja, ja riiklikku kavva üks asi on täiesti selge. üks kõige suuremaid raskusi on selles, et ei mõisteta instrumente kohalikel tasa-, kohalikul tasandil. võib-olla, äh, äh, võib-olla ei ole vaja konflikti lahendusmehhanisme Eh, muidugi kõik sõltub igast liikmesriigist, aga ma arvan, et kõigil on mingisugused ehm, foorumid juba olemas ja, ja asutused, kes eh, rikkumistega tegelevad, aga väga tähtis on mõista, kes peab mida tegema eh, kogu ahelas. tuleb keskenduda nii rakendamisele kui ka seirele ja hiljem analüüsile tähtis äh, on see, et olemata sellest, millise tasandi projektist me räägime, kohalik regioon või, või kesktasand, on on vaja ka sellist mitteametlikku, mitteformaalset lähenemist sellele, kuidas need projektid peaksid toimima. Äh, meie tahaksime muidugi, et töö oleks konstrukti-, konstruktiivne ja kõik mõistaksid, mida fondid teevad. palun, kolleegid, katsuge teha lühidalt, täna toimub meie esimene selleteemaline arvamuste vahetus ja enne kui ma temaatole sõna annan, ma annan võib-olla Polšakile ka sõna, sellepärast et mi, mina pean ju juba järgmise külalisega kohtuma Rumeenia ministriga härra Boltšak jätkab koosoleku juhtimist ja proua Tomato, sõna on teil. Eh, eh, suur tänu, mina teen lühidalt, eh, ütleb proua Tomato. Need mõlemad instrumendid on mõeldud selleks, et erinevaid haldustasandeid paremini integreerida. me kõik teame, kuidas nad peaksid toimima, kuidas rakenduskavade jaoks oleks vaja terviklikumat lähenemist, need kavatsused on kõik väga ilusad, kuid ja kui nende kahe instrumendiga ei kaasne piisnevat eh, haldus- ja IKT tuge, ei ole tõhusad, nad võivad mõjuda bumerangile korraldusasutustele lihtsustamise asemel me saavutame vastupidist ning regioonide komitee e, kritiseeris juba seda, et tegelikult ei ole rakenduskavade jaoks välja töötatud piisavat metoodikat. oleks väga tervitatav, kui me saaksime komisjonilt selle kohta rohkem teavet praegu on partnerluspõhimõte otsustavama tähtsusega kui kunagi varem, see on ühtekuuluvuspoliitika jaoks määrava tähtsusega, see tuleb ellu rakendada, kui me soovime oma strateegiate eesmärke saavutada ning tuleb kaasata kõigi tasandite osalised. suur aitäh, härra äh, proua Priias on järgmine. Oui, merci, merci à vous également, madame le rapporteur. härra Priias suur tänu äh, raportöörile äh,. mul on muide samad argumendid, millest ma rääkisin Strasbourgis ähm, äh,. fondid on loodud selleks, et äh, ühtekuuluvust terri-, territooriumide vahel suurendada, et ühtlustada erinevate territooriumide arengut, aga seda on väga raske saavutada äh, kuna ITT on väga keeruline, nagu siin öeldi, äh, mõnikord puudub ka liikmesriigi enda äh, kohalike partnerite vaheline usaldus, äh, kuigi see on väga vajalik eesmärkide saav-, saavutamiseks. ITT võib muidugi äh, Äh, äh, ellu viia, aga liikmesriikide äh, organisatsiooniline struktuur on väga erinev ja mõnikord polegi võib-olla sellist organisatsioonilist lüli, kes te peaks tegelema nende projektidega, kust taotleda raha Euroopa Liidu fondidest. kogu süsteem on väga keeruline ja meil on kiires korras vaja asju lihtsustada. Äh, kohalikud omavalitsused peavad muidugi kriteeriumidest kinni pidama, aga vahel on need liiga piiravad. Äh, ja see lihtsalt ähm, heidutab neid, kes sooviksid võib-ollagi midagi teha ja taotleda fondidest raha. Äh, peaks olema mingisugune paindlik lähenemine paljud omavalitsused lihtsalt ei oma seda haldussuutlikkust, et, et koostada projekte ja esitada see siis hindamiskomisjonile. see võib lihtsalt takistuseks kujuneda ja, ja ja lõpuks inimesed ei julgegi enam neid projekte e-, e-, esitada, nagu siin öeldi ähm, sageli tehakse ka mingisugust topelttööd sama liikmesriigi äh, piires. Prantsusmaal näiteks äh, tunneme väga, et on vaja lihtsustada ja mm, äh, selgemaks, lihtsalt kasutatavaks muutma neid süsteeme, vastasel korral me ei saavuta oma eesmärke. Now suur aitäh ja nüüd järgmine kõneleja on härra van der Milderberg. allereerst eh, onze shadow raportöör, eh, Mr. Eh. suur tänu, härra juhataja. mina sooviksin kõigepealt rõhutada, et äh, tegemist on siin küll kahe uue instrumendiga, kuid meil on ka äh, vanu instrumente äh, nagu CLLD eelkäija, liiderlähenemine. siis ju katsetati, katsetati ka integreeritud territoriaalset invest-, territoriaalseid investeeringuid siin tegelikult on varjul suur potentsiaal, on võimalik kombineerida erinevate fondide vahendeid, saavutada võib-olla mitmekesisemaid investeeringuid, investeerida näiteks tööturgu. kui sellised investeerimisvõimalused on olemas, siis tuleks ka tõepoolest eksperimenteerida. kui me loeme regioonide komitee arvamust partnerluslepingute kohta, siis eh, siit selgub, et on väga palju piirkondi, kes on kaalunud või kaaluvad praegu eh, võtta kasutusele ideid või CLLD-d, kuid liikmesriikide haldusasutused on väga ettevaatlikud ning see on põhjus, miks neid instrumente piisavalt ei kasutata ma leian, et me peaksime julgustama rohkem neid instrumente kasutama. peaksime võib-olla komisjoni kutsuma üles selliseid julgustavaid samme astuma, et pakkuma liikmesriikidele rohkem abi. sest praegu on liikmesriikidel hirm hüppe eest külma vette, aitäh! härra Skolotš järgmisena ja palun tehke väga lüli-, väga lühidalt, sest kümne minuti pärast on proua minister siin ja meil on kaks kõnelejat ja ma tahaksin ka sõna anda proua raportöörile, palun. Eh, suur tänu, ma püüan teha lühidalt, ütleb härra Švets. Eh, mul on väga hea meel kolleeg Tomašitši raporti üle, minu arvates on väga tore, et me saame siin teha koostööd eh, ning äh, ma usun, et nende uute territoriaalse koostöö instrumentidega on võimalik väga palju saavutada, on võimalik tagada kiirem areng liikmesriikides, see tähendab kogu Euroopa Liidus tervikuna. ma sooviksin öelda seda, et just kohalike omavalitsustega tehtavale koostööle tuleb pöörata suuremat tähelepanu, sest siin on varjul suur potentsiaal viis protsenti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ei ole aga piisav. me peaksime kasutama võib-olla ka Arengufondi vahendeid. lisaks leian ma, et kasutada tuleb mitmesuguseid muid vahendeid me võiksime seda aga proua Tomašitsiga arutada, tuleb kõrvaldada kõik takistused nende uute vahendite kasutamise teelt ning eesmärgiks ei ole ju halduskoormuse suurendamine, vaid otse vastupidi, vahendite kasutamine tuleb hõlpsamaks muuta. meil on vaja luua ka vajalik haldussuutlikkus nende instrumentide kasutamiseks, sest see võimaldab omakorda luua töökohti ning edendada kohalikku arengut. meie leiame, et just kohalikul tasandil on vaja majanduskasvu kiirendada, sest kui kohalikul tasandil valitseb kasv, siis tähendab see arengut riigi kui terviku tasandil. selleks on aga vaja vahendeid ning minu arvates need uued vahendid, mida see algatusraport käsitleb, on väga otstarbekad, aitäh! Thank you very much and next speaker was Madame Bresso, but she is leaving cover, so yeah. proua Bresso, aga ta lahkub, siis minu kord. tahaksin sõna võtta selles punktis, räägin tšehhi keeles. oma kokkuvõtted. et äh, k tomu konkreetne sõiga pani? ma sooviksin äh, viidata eelkõige sellele, et tuleb pöörata tähelepanu just toimivatele ja mittetoimivatele eh, punktidele, nendega tegeleda ning et eh, siin raportis esitatakse ka konkreetsed ettepanekud selle kohta, milliseid aspekt-, milliseid eh, valdkondi tuleks rohkem arendada, millistes piirkondades on probleemid. Interregi jaoks on mulle jäänud mulje, et CLL-teed e vas-, peavad vastama alati ka rakenduskavadele, et nad ei tohi jääda väljapoole rakenduskavasid. sel-, sel juhul tekib probleeme rahastamisega. leian ka, et, et CLLD-de kasutamine peaks olema võimalik ka väljaspool rakenduskavasid selles ju ongi kogu strateegia mõte. CLLD peab järgima küll üldist eesmärki, kuid mitte konkreetse rakenduskava eesmärki, leian mina. mul on mulje, et regionaalarengu direktoraat näeb seda asja ka niimoodi äh, kohalikku eripära tuleb ikkagi arvestada, kõike ei saa ühte potti panna. sellel teede metoodika seetõttu aga just sageli ei toimigi. Aha, am Ende wir hier Aha, okay. So now I would like to... nüüd tahaksin anda sõna proua Tomašitšile, kes võiks selle äh, debati kokku võtta Evo, hvala vam lijepa, vrlo kratko. Zahvaljujem se. suur tänu, teen vaid lühidalt, ma tänan muidugi kõigi ettepanekute eest. kolmekümnendal novembril või esimesel detsembril tutvustan raportit uuesti siin komisjonis, hääletus on kaks nädalat hiljem. tänan. Okay, thank you very much and uh, now we have also three or four minutes uh, to ja nüüd meil on neli minutit ära anda sõna komisjoni esindajale, proua Judith Rossa. on ta siin? palun, sõna on teil. Chairman uh... aitäh, esimees. aitäh selle arutelu eest. võib-olla, et alustada, me oleme palju pannud territoriaalsele ühtsusele uues perioodis palju rohkem rõhku, nagu te märganud olete ja tõime sisse ka uued instrumendid nagu IT e ja CLLD, artikkel seitse, mis puudutab jätkusuutliku linnapiirkonna arengut. alati on hea mõte vaadata kogemusi ja püüda aru saada, mis toimib, mis ei tööta koha peal. kuigi pean ütlema, et see on alles praegu on asjad väga varases faasis, kõik liikmesmaad, eh, regioonid, eh, kohalikud omavalitsused alles vaatavad, kuidas need instrumendid tööle hakkavad, valmistavad ette oma kohalikke ja regionaalseid strateegiaid. tahaksin rõhutada ka seda, et määrused on väga-väga paindlikud selles, kuidas neid instrumente võib rakendada, mis annab ka võimaluse rakendada neid instrumente väga lihtsalt või siis keeruliselt või, või raskemal moel. olen paljude avaldustega nõus, et tuleb vähendada bürokraatiat ja meid alati äh, huvitab konkreetsete ettepanekute kuulamine. arvan, et suutlikkuse ülesehitamine on valdkond, kus on vaja ühiseid ettepanekuid nii riiklikul, regionaalsel kui ka komis- äh,, poolt. komisjoni poolt oleme loonud äh, linnaarengu võrgustiku, mille eesmärk on toetada kõiki linnavalitsusi, kes rakendavad äh, seitsmenda äh, artikli strateegiat. tuleb tegeleda mitmete väljakutsetega, nagu näiteks mitme fondi lähenemine, me peame vaatama, kuidas see koha peal töötama hakkab äh,, liikmesmaadel võimalused on olemas, tahaksin anda ka informatsiooni selle kohta, et järgmisel aastal viime me läbi kaks uuringut, üks puudutab artiklit seitse ja IDI strateegiat, kus me vaatame, milline on strateegia sisu ja loodetavasti saame ka mingeid järeldusi sellest teha, nendest varasematest arengutest ja samuti lansseerime uuringu CLLD-de kohta koos nelja peadirektoraadiga, kes neid instrumente ellu viivad. nii et loodetavasti järgmise aasta alguseks on meil põhjalikumaid tulemusi selle kohta, aitäh! Thank you, thank you! aitäh, suur tänu ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, arvamuste vahetamine proua Sevil Scheidega, kes on äh, Rumeenia regionaalarengu ja riigihalduse ministeeriumi eh, minister, nagu te teate, meie komisjonil on praktika kutsuda liikmesmaade ministreid eh, siia, et jagada nende kogemusi ühtsuspoliitika suhte. Eh, regionaalarengu komisjon oli aktiivne kaasseadusandja koos nõukoguga, millega luuakse uus ühtsuspoliitika raamistik meie tähelepanu pööratakse nüüd sellele, kuidas seda poliitikat ellu viiakse. seetõttu on mul väga hea meel, et proua Shaide võttis vastu meie kutse jagada Rumeenia hiljutisi arenguid ühtsuspoliitika valdkonnas ja milliseid väljakutseid on ta operatiivprogrammi rakendamisel kohanud ning samuti, kuidas koordineeritakse tööd nende ministeeriumis paluksin ministril teha lühikese presentatsiooni kuni viisteist minutit ja siis annan sõna liikmetele, alustades koordinaatoritest. palun liikmetel piirduda küsimustega, mis kestavad maksimaalselt üks minut, selleks et me suudaksime täna ajagraafikust kinni pidada. tahaksin mainida ka seda, sotsialistide fraktsioon pakkus välja kõigepealt ministri visiidi aitäh selle ettepaneku eest. jätkame samas suunas ministritega. proua, sõna on teil. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European. Proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mu daamid ja härrad. Minu jaoks on väga suureks auks olla siin täna teie ees sellel väga erilisel kokkusaamisel. kõigepealt tahaksin tänada teid äh, Rumeenia valitsuse nimel ning selle meeskonna nimel, keda ma ministeeriumis juhatan, toetuse eest, mis te meile andnud olete, just nimelt regionaalse tööprogrammi äh, ja operatiivfondide äh, eest Rumeeniale. väga lühidalt tahaksin öelda et N pluss kolm meede on äh, Rumeenia jaoks olnud väga suureks abiks. meie peamine eesmärk, kui asi puudutab regionaalset arengut, on see, et Rumeeniast saaks konkurentsivõimeline, ühtne ja integreeritud territoorium Euroopas. me tahame olla konkurentsivõimelised, kasutades ära konkreetseid võimalusi Eh, linnapiirkondades, aga ka teistel territooriumides. me tahame olla eh, ühtsed, eh, seostunud, et kõigil kodanikel oleks ühtne ligi, ühesugune ligipääs infrastruktuurile ning tõhustele ja tulemusrikkal rikastele riigiteenustel, teeni, teenustele. seetõttu on meie jaoks eluliselt tähtis keskenduda oma kodanikele ja nende kogukondadele, nende vajadustele ja nende tulevikuprojektidele, selleks et suudaksime neile tuua jõukust ja kõige kõrgema võimaliku elustandardi. seega on ministeeriumi, eh, mida mina juhatan, selle ministeeriumi peamine mure on tagada korrektne ja realistlik kõigi projektide kohandamine meie programmidega ja nendega, mida praegu finantseerib Euroopa Liit. et olla kindel, et nende vajadused saavad täidetud. Rumeenia arengu teema on, kiirus on olnud selline, et me oleme pidanud segama eh, kokku erinevaid poliitikaid, et saavutada oma eesmärke. väljakutseks on olnud selle peamise eesmärgi saavutamiseks on olnud väljakutse olnud tagada seos selle vahel, mida toet-, mida annab meile praegu Euroopa Liit oma toetustega ja selle vahel, mida teeb riiklik eelarve, selleks, et jõuda korrektse infrastruktuurini meie kohalikes kogukondades. mis puudub Euroopa, puudutab Euroopa Liidu finantseerimist siis Rumeenia suhtub väga tõsiselt kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodi, finantseerimisperioodi suhtes. seda silmas pidades oleme riiklikul tasandil välja toonud terve hulga meetmeid, mida on vaja selleks, et tõhusalt ellu viia struktuurifonde. siin tahaksin viidata konkreetselt regionaalsetele tegevusprogrammidele kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist mille ümbrik oli kolm koma üheksa miljardit eurot. kõneledes täna siin teie ees võin öelda, oleme saavutanud kuuekümne kolme protsendilise kasutamise määra ja meil on olnud rahasummad, mille on maksnud meile Euroopa Komisjon ja selle programmiga on meil õnnestunud finantseerida kohalikke ja regionaalseid infrastruktuuriprojekte, rohkem kui kaks tuhat kilomeetrit maakonnateid, rohkem kui sada meditsiinipunkti, rohkem kui viissada õppekeskust ja kooli, me oleme toetanud rohkem kui kahte tuhandet VKE-d ning oleme loonud rohkem kui kakskümmend üheksa tuhat uut töökohta. lisaks sellele on meil kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmeerimisperiood, kus kuue koma seitsme miljardi eurone ümbrik on meie jaoks märkimisväärne finantseering, sellega finantseerime üheksast, üheksat üheteistkümnest temaatilist eesmärki Euroopa struktuurifondides. ja siin keskendume konkreetselt maanteedele, selleks et tagada ühilduvus TNT-ga eh, renovatsioonile, ähm, kortermajade renoveerimisele, sotsiaalinfrastruktuurile, meditsiinilisele infrastruktuurile ja ka kooli infrastruktuurile. üks uus asi kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta regionaalses programmis on see, et me viime lõpule ka oma kinnisturegistri ning rohkem kui viis miljonit uus, äh, äh, viis miljonit ruutkilomeetrit äh, uut maad saab kinnistusraamatusse kantud. peamine õppetund, mille me oleme ära õppinud kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastasest perioodist, nii et me keskendume praegusele perioodile. me lihtsustame administratiivseid protseduure. olas, osalesime mitmetel erinevatel koosolekutel Euroopa Komisjoni esindajatega. ja me oleme ära õppinud omaenda, mis, äh, me oleme õppinud omaenda vigadest. nii et me väga loodame, et õnnestub sõlmida lepingud palju kiiremini tulevikus, võrreldes sellega, mis me tegime kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist selleks, et kasusaajad võiksid tegelikult oma projekte korrektselt ellu viia, nii et kõik viiakse programmeerimisperioodi lõpuks korrektselt ka lõpule ning me kavatseme säilitada maksete süsteemi samas formaadis, mis meil oli aastaks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodil, see jääb samaks, seda ei muudeta ning arvestades kõiki neid õppetunde, mis me õppisime äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodil, kõik see on äh, arvesse läinud muudatuste tegemisel aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, et asjad oleksid nii sujuvad kui võimalik. koos regionaalse tegevuse programmiga ja siin tahaksin mainida seda punkti selle äh, komisjoni töö kontekstis ähm, riigihaldusministeeriumi regionaalse arengu projekt eh, haldab kahtekümmet ala eh, territoriaalses koostöö ja siin on tegemist ühe koma kahe miljardi euro suuruse investeeringuga. ja minu arvates on tegemist eduga, kui me räägime territoriaalsest koostööga, eriti Rumeenia puhul, eh, kus praegusel hetkel on kasutamise määr, rahade kasutamise määr seitsekümmend kolm protsenti ma rääkisin teiega täiendavusest, komplementaarsusest ja lisaks sellele äh, regionaalsele arengule on meil ka teine äh, instrument, mida meie ministeerium kasutab. see on kohaliku arengu riiklik programm ja see on programm, mille lõi Rumeenia valitsus ja seda finantseerib, seda finantseeritakse riigieelarve kaudu, see toetab kohalikku infrastruktuuri, regionaalset infrastruktuuri äh, laialt, laiemalt, see aitab kohalikke omavalitsusi kogu Rumeenias ning koos selle finantseerimisega, mis me saame Euroopa Liidu tasandilt, on kohaliku arenguprogramm toetamas veevarustuse, veepuhastuse süsteeme, riigi maanteede arendamist, koolide finantseerimist ja ma arvan, et see on olnud meie jaoks väga oluline kogemus, see on olnud väga edukas, sest oleme saanud need kaks süsteemi mis annavad toetust harmoonilisele ja ühtlasele arengule kogu Rumeenias. peale kogu seda koostööd teiega tahaksime me nüüd avatud ausat partnerlust teiega, teenistustega, DG Regioga, Euroopa Komisjoniga, kõigi Euroopa institutsioonidega, korrektne partnerlus, mis seisab selle eest, et Rumeenia on edukas Euroopa rahade kasutamisel, teeb seda tõhusalt ja tulemusrikkalt, nii et meie areng, arengupoliitikad on korrektselt kooskõlas arengueesmärkidega Euroopa Liidu tasandil ja ma usun, et seda silmas pidades oleks meie jaoks väga kasulik panna paika kohtumiste kalender, siin olen ma täna, täna mul on suur au siin teiega koos olla, aga oleks kasulik, et kohtuda äh, kõikide ministriga, kes, ministritega, kes vastutavad regionaalse arengu eest. meil võiks olla kohtumiste kalender, mis pannakse paika Euroopa voliniku tasandil ma usun kindlalt, et Rumeelial on olemas potentsiaal, mida tal on vaja selleks, et muutuda tõeliseks edulooks, eeskujuks Euroopa rahade kasutamisel, eh, regionaalse arengu jaoks ja elustandardi parandamisel. ma luban teile, et mina koos oma meeskonnaga regionaalse arengu ja riigihaldusministeeriumis teeme kõik, mis me suudame selleks, et seda eesmärki saavutada. tahaksin südamest tänada teid kõiki ja veel kord öelda, et on minu jaoks väga suureks auks olla täna siin koos teiega. Thank you. Thank you very much, dear minister. suur aitäh. suur aitäh Äh, mul oli hea meel kuulda seda ülevaadet, kuidas äh, ühtekuuluvusfonde rakendatakse, meie äh, tööteemad on sarnased ja, ja mul on hea meel ka kuulda, et tõesti meil on ühised mured. nüüd anname sõna meie koordinaatoritele küsimuste esitamiseks. suur tänu, proua esimees, austatud proua minister. mul on väga hea meel selle üle, mul on väga hea meel selle üle, et ma saan teid täna siin meie juures tervitada ja te ei ole just lihtsas ametis oma ministeeriumis. Teil on väga palju vana pärandit, millega tuleb toime tulla ning mul on väga hea meel, et te olete saavutanud struktuurifondide vastuvõtuvõime kuuskümmend kolm protsenti, see on tõepoolest veel mitte sada protsenti, kuid te olete õigel teel ning ma soovin teile väga edaspidiseks suurt edu. Te ütlesite, et meie töö on tegelikult sarnane siin komisjonis, sooviksin tulla tagasi selle juurde, et täna pealelõunal on meil kuulamine ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise teemal ning mind see äärmiselt huvitab samuti sooviksin, et te selgitaksite meile, mida te olete Rumeenias teinud selleks, et haldusmenetlusi hõlbustada ning et väljamaksete süsteemi lihtsustada. siin oleks väga tervitatav, kui te saaksite meile üksikasjalikumaid selgitusi anda ning see võiks olla ehk ka komisjoni töö jaoks kasulik ning veel üks kommentaar. mul on väga hea meel selle üle, et regionaalpoliitika ministrina olete te valmis meiega regulaarselt kohtuma, see on koostöö, mille poole me eh, siin parlamendis aastaid oleme püüelnud, selline peaks olema koostöö eh, ka teiste eh, asutustega, kuid me loodame, et järgmise eesistumisperioodi jooksul õnnestub siin suuremaid edusamme teha kui seni. ma leian, et see on väga tähtis küsimus ning veel üks küsimus, kui ma tohin. siin Euroopa äh, Liidus parlamendis me lähtume praegu niinimetatud Junckeri plaanist, kuidas te suhtute sellesse, need vahendid, mida selle programmiga ette nähakse, mida tuleks võib-olla täiendavalt kasutada struktuurifondidele lisaks, kas nad võiksid anda olulise panuse teie riigi arengusse, aitäh! suur tänu, härra Jakovtšitš, palun! suur tänu! Äh, proua Mihhailova. ja äh, suur tänu, proua minister, äh, et te võtsite vastu meie kutse ning tulite täna meie juurde. Teie arvamus on meie jaoks äärmiselt oluline. me tahame teada, mis on need probleemid, millega liikmesriigid silmitsi seisavad. seetõttu teie sõnavõtt oli meie jaoks väga tähtis, ma kuulasin seda väga hoolikalt ning äh, sooviksin küsida äh, seda, mis võib olla ilmselt sarnane kõikides niinimetatud uutes liikmesriikides, sellegipoolest just teie arvamus on mulle väga oluline vahendite ärakasutamise määr on seni väga oluline, vastuvõtuvõime on suur probleem, Eh, olen endine Istria omavalitsusjuht ning ma tean, et üks olulisematest probleemidest seisneb selles, et piirkondlikul tasandil lihtsalt ei ole rahalisi vahendeid. seetõttu on küsimus tsentraliseerimisest või detsentraliseerimisest eh, sugugi mitte haldusküsimus, vaid küsimus on just nimelt selles, et vahendite ärakasutamisel on kõige suuremaks probleemiks raha. Rumeenias on ilmselt aga veelgi rohkem raha vaja selleks, et parandada taristut, keskkonda ja nii edasi ning äh, tuleb otsustada, mille jaoks raha välja anda seda tean ma ka samuti oma kogemusest alles kümme, viisteist aastat tagasi oli tsentraliseerimine väga suureks probleemiks. mina sooviksin teada, mida arvate teie, kas te leiate, et Rumeenia piirkondadel on piisavalt rahalist võimekust, kas nad oma vahenditega saavad täiendada seda tööd, mida on vaja teha? proua D'Amato järgmisena. Eh. suur tänu, eh, suur eh, tänu, proua Scheide, et leidsite võimaluse meie juurde tulla. meil oleks võib-olla kasulik kuulda, millised olid need konkreetsed raskused Rumeenias fondi vahendite kasutamisega Rumeenia ei ole ju väga kaua olnud Euroopa Liidu liige veel. Uh, suur tänu. The floor is yours. härra Brown, palun. suur aitäh, uh, proua minister. Te räägite äsja nendest probleemidest, et uh, lihtsustamisest on vajaka. kas te saate meile näiteid tuua, ütlesite, on vaja õppida vigadest et, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend periood tuleks parem. Thank you and.... suur aitäh ja jätkame nüüd proua Tomašitšiga, palun. suur tänu proua minister, ma tean oma kogemustest, et ei ole lihtne minna üle ühelt süsteemilt teisele see tõepoolest nõuab jõupingutusi. ma sooviksin seetõttu teada, mis on kõige suurem probleem. kui me peame silmas koostööd riigipiirkondade ja linnade vahel ja kui te olete lahenduse leidnud, siis milline see lahendus oli, kas seda saaksid teised riigid kasutada? suur tänu, äh, proua esimees, ütleb härra Zeller. Äh, paar-kolm aastat tagasi oli meil siin äh, võimalust külastada Rumeeniat, me käisime Timisoara linnas. käisime ka Rumeenia-Bulgaaria piiri ääres Donau piirkonnas ning meile kurdeti siis, et detsentraliseerimine äh, vastutuse ülekandmine piirkondadele, on struktuurifondide raames nõutav, kuid selle ellurakendamine on keeruline ning seetõttu minu küsimus teile, struktuuripoliitika on samuti regionaalpoliitika ning kui riigid delegeerivad vastutuse piirkondadele, piirkonnad peavad ise projekte ellu rakendama, eh, siis võib tekkida probleeme ning eh, Rumeenias oli tollal sahtlis eh, detsentral-, haldussüsteemi detsentraliseerimise kava, ma tahaksin teada, kas sellega on edasi liigutud, kas see avaldab ka no, rakenduskavade elluviimisele mõju, aitäh. proua Reintke, palun Chair and also from uh, our suur tänu. Äh, meie arvates on väga tähtis, et kõneldakse just äh, nende inimestega, äh, kes rakendavad seda, mida meie siin välja mõtleme, seega suur tänu, proua minister, et te tulite siia meiega oma kogemusi jagama. Te rääkisite et, et kuuskümmend seitse protsenti fondidest on ära kasutatud aga ma äh, tahaksin nüüd teada, kas teil oleks vaja näiteks meie poolt mingit abi või Euroopa Komisjoni poolt abi, et, et äh, vahendeid paremini saaks ära kasutada ja teiseks tahaksin küsida äh, kliimaeesmärkide täitmise kohta. me oleme praegu kliimasõbralikke investeeringuid või äh, nagu äh, eraldanud või, või äh, kliimasõbralike investeeringute jaoks ähm, eraldisi äh, kaalunud ja kuidas te olete kavatsenud neid ära kasutada näiteks transpordisektoris ja lõpuks marginaliseeritud või tõrjutud kogukonnad ühtekuuluvuspoliitikas me kavatseme sellest täna rääkida ja ma arvan, et ähm, teil on suur mustlaskogukond, võib-olla ka teisi tõrjutud kogukondi, mida te olete teinud, et regionaalpoliitikast kasu saada nende lõimimiseks ühiskonda. suur aitäh, järgmine küsimus härra Boltšakilt, palun. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem měl připravenou otázku stejnou, kterou položil pan kolega. Eh, suur tänu mul on ettevalmistatud küsimus, mis on tegelikult mõeldud kolleeg Sellerile, see puudutab kohalike omavalitsuste kaasamist otsustusprotsessidesse e-, Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, kuid nüüd ma küsiksin hoopis midagi muud. E-, Tšehhi Vabariik ei suuda samuti probleemitult vahendeid ära kasutada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani eraldatud vahendid kakskümmend kaks miljardit eurot. sellest me kasutasime vaid kaks koma kaks miljardit, see on vaevu kümme protsenti. võib-olla on teil võimalik selgitada, kuidas teil õnnestus saavutada nii hea määr? Ähm, aitäh, jätkab proua, jätkab kolleeg Arimon. Ähm, aitäh, Teie ettekanne oli väga huvitav, kuid kui me vaatame finantshuvide deklaratsiooni aastast kaks tuhat neliteist, siis Rumeenias oli väga palju rikkumisjuhtumeid, väga palju pettuse juhtumeid võrreldes teiste riikidega kas teie valitsusel on mingi kava aastal kaks tuhat viisteist saavutada selles valdkonnas paremaid tulemusi, vähem pettusi, vähem rikkumisi? aitäh! Thank you and maybe the last question. aitäh ja võib-olla see viimane küsimus siis, härra Buda, palun. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna... Eh, suur tänu, proua esimees. Ka mina sooviksin proua ministrit südamest tänada selle eest, et ta leidis võimaluse täna meiega kohtuda. Uh, minu küsimus on lühike. see puudutab Rumeenia haldusjaotust. kas äh, haldusreform võib aidata kaasa vahendite paremale ärakasutamisele neljakümne nelja te, kui on näiteks nelikümmend neli erinevat äh, omavalitsuse üksust, kas nad suudavad kasutada vahendeid paremini, äh, kui võib-olla oleks võimalik, aga näiteks äh, saavutada paremaid tulemusi vähematega, aitäh! suur aitäh! me nüüd lõpetasime selle ähm, küsimuste rühmaga äh, ja proua minister, sõna on teil, äh, saate vastata nendele küsimustele, need on kõik väga huvitavad ja nagu te näete, et äh, meie tööpõld on sarnane, palun. suur tänu teie küsimuste eest. Need küsimused on tõepoolest äärmiselt huvipakkuvad ning ma püüan äh, oma vastustes koondada mitmeid küsimusi, et aega kokku hoida. alustaksime lihtsustamisest. siin ma lähtu-, tutvustaksin seda, millised olid meie peamised abinõud võrreldes eelmise programmiperioodiga aastani kaks tuhat neliteist. kõigepealt et projektide lõpetamine, kui need puudutasid ei alga tehnilisest taristust, vaid teostatavuse uuringust. Rumeenias on nimelt nii, et taristuprojekt läbib erinevad etapid enne seda, kui projekt kinnitatakse. kõigepealt tehakse eelteostatavusuuring, seejärel see sisaldab prognoosi kui suur on investeeringu vajadus, seejärel tehakse teostatavuse uuring, kus on numbrid juba täpsemad ning elemendid on detailsemalt ning kahe tuhande seitsmendast aastast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani õnnestus meil saavutada see, et projekti kestus oli kaks projekti taotluse esitamisest eh, finantseerimistaotluse allakirjutamiseni. see võttis kaks aastat aega. lepingu sõlmimisest teostatavusuuringuni eh, kes minevat aega võib vähendada kolme kuuni ning ka projekti hindamise aega on võimalik lühendada. teine etapp, mida me soovime lühendada, puudutab taotluse esitamist, me koostasime vastava juhendi taotluse koostajatele, nimelt kohapealne hindamine, tingimuste analüüs, mil, kui palju projektist kasu oleks, see kõik läheb kiiremini juba alates teostatavuse uuringust. niisiis kõik need punktid selgitatakse välja võimalikult kiiresti kuu aja jooksul, niisiis kolmas abinõu, rahastamislepingud. Nende jaoks koostatakse standarditud vorm ning olenemata sellest, kas projekt käsitleb teede ehitust või haridust. ning neljas meede, Rumeenia valitsus on vastu võtnud uued seadused, mis reguleerivad äh, riigihankeid ning sel-, tähendab üksiti, et kõige suuremad probleemid eelmisel rahastamisperioodil olid meil just nimelt riigihangetega ning nüüd oleme me vastu võtnud uue seaduse ning see muudab olukorra palju lihtsamaks ja läbipaistvamaks veel üks abinõu, mida me soovime kasutama hakata, see on maksetaotluste mehhanismi lihtsustamine. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kui mina ministeeriumi jõudsin, kui ma olin siis äh, riigisekretäri ametis, sel ajal äh, oli vastuvõtuvõime kaksteist protsenti ühe aasta jooksul õnnestus meil oma meeskonnaga selles ministeeriumis seda määra suurendada viiekümne viie, viiekümne protsendini. kuidas me seda saavutasime? peamine põhjus oli selles, et kuna meie lähtepositsioon oli nii madal, siis oli ülemineku mehhanismis võimalik parandusi teha. üheksakümmend protsenti abisaajatest olid eh, avalikud asutused, need olid koolid, haiglad, eh, raekojad ning suurim osa nendest eh, on kahtlemata väga hästi kursis haldusmehhanismidega nad teavad, kuidas kirjutada projekti ning kõigepealt, et üldse kaasatud saada, peab äh, abisaaja midagi äh, sisse maksma, ta peab äh, makse tegema ning siis on ta huvitatud sellest, et tema edasised sammud samuti tulu tooksid. kui abisaaja peab kõigepealt teatud summa maksma, siis alles võib ta pöörduda meie kui haldusasutuse poole ning sealt liigub tema taotlus edasi GD Regiosse ning sealt juba tagasi. siis hüvitatakse vahendid ning see periood kestab kuus kuni kaheksa kuud see tähendab seda, et osad avalikud asutused jäid vahepeal lihtsalt eh, ilma vahenditeta, kuni nad ei olnud saanud hüvitist tagasi. Eh, siin me muutsime mehhanismi nende arvete hüvitamiseks me kasutasime selleks Rumeenia riigi vahendeid ning abisaajad ei pea enam ise tegema seda esialgset sissemakset, vaid need vahendid katab Rumeenia valitsuse puhverfond ja Rumeenia valitsus esitab need arved juba edasi Euroopa Komisjonile. selle kõigega ei tegele enam mitte abisaaja ise, vaid Rumeenia riik ning äh, Rumeenia valitsus saab selle raha tagasi Euroopa Komisjonilt ning see kõik käib riigieelarve kaudu. Äh, see on see, mida me õppisime eelmise programmiperioodi jooksul ning see võimaldas meil saavutada praegust edu ning me soovime seda süsteemi kasutada ka kõikide järgnevate programmide puhul järgmise programmi tööperioodi jooksul kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend siis oli siin veel küsimusi, mis puudutavad detsentraliseerimist, vastutuse viimist piirkondlikule tasandile, kuidas see meil kulges. regionaalarengu ministeerium on siin juhtivas rollis ning me koostasime vastavad eeskirjad Rumeenias on vastutuse viimine piirkondlikule tasandile väga vajalik protsess, mis on kindlasti kasuks kõikidele meie piirkondadele. vastutuse viimine piirkondade tasandile peab meil õnnestuma, kuid see tähendab seda, et praegused piirkonnad saavad ka õigusliku staatuse, selleks on vajalik Rumeenia põhiseaduse muutmine. see on praegu Rumeenia parlamendis olles ootel tegemist on üpris keerulise protseduuriga. parlamendi kaudu muutmine eeldab ka rahvastiku, kogu elanikkonnaga konsulteerimist, mida me oleme ka seni saavutanud. meil oli keskvalitsuse tasandil haldusasutus, meil on kaheksa peamist perio-, regiooni äh, ning nende jaoks on Regionaalarengu Nõukogu, kus istuvad kohaliku tasandi asutuste esindajad, vabaühenduste esindused, tööstus-kaubanduskojad ja nii edasi ning see Regionaalarengu Nõukogu töötab välja piirkondade arengustrateegia. ta töötab välja vastavad prioriteedid ning investeerimiskava piirkondlik äh, tegevuskava tugines sellele regionaalarengu kavale. Äh, ka haldussüsteemis äh, püüame me lähtuda samast rahastamise osas tehakse vajadused kindlaks kohalikul tasandil, seda teevad kohalikud omavalitsused. nüüd aga Junckeri plaan me tervitame äh, seda oma ministeeriumis äh, ning ka kõik teised ministeeriumid on väga aktiivsed osalised määratle-, kui me püüame määratleda, milline peaks olema meie riigi edaspidine areng. jah, tõepoolest, meil on vaja täiendavaid ressursse, meil on vaja väga palju rohkem vahendeid äh, võrreldes sellega, mida me juba oleme saanud rakenduskavade jaoks. Junckeri plaan on kahtlemata äh, hea algatus selleks, et äh, arengule ka katet leida ning äh, me saame otsustada, kas, kuidas suuremaid projekte finantseerida, kasutades ka Junckeri kava me leiame, et see võimaldab leida rohkem vahendeid. osa riigieelarvest, mis on eraldatud suurprojektide jaoks, seda saab võib-olla täiendada nendest vahenditest, mis kohalikul ja piirkondlikul tasandil juba olemas on, selleks just, et suuri projekte ellu viia. tegemist on tõepoolest hiiglaslike projektidega, mida me ka tahame ellu viia Junckeri plaani abil. mul oleks tõepoolest väga hea meel selle üle, kui oleks võimalik korraldada mitteametlikke kohtumisi regionaalarengu ministrite vahel või kui mul oleks ka sagedamini võimalus teiega kohtuda või kohtuda ka GD Regio esindajatega ma olen juba kakskümmend viis aastat äh, riigiteenistuses tegev ning äh, Euroopa fondidega olen ma tegelenud juba viisteist aastat äh, regionaalarengu valdkonnas, kuid ma leian, et mitte kellelgi ei ole absoluutse tõe monopoli, just arvamuste vahetused on äärmiselt kasulikud, me võime vahetada väga kasulikke kogemusi äh, Äh, ning ähm, ähm, ma püüdsin selgitada, äh, kuidas on võimalik kasutada ära täiendavust, äh, kuidas on võimalik hõlbustada makseid ning mul oleks väga hea meel kuulda ka teilt, kuidas on teised oma vahendite vastu, kasu, vastuvõtuvõimet suurendanud kindlasti on võimalik olemasolevaid protseduure ja menetlusi parandada, me võime välja töötada vastavad suunised ja juhised. ma usun, et komisjon ja ka teie võite olla kindlad selles, et Euroopa kasutab Euroopa vahendeid nõuete kohaselt meil on kahtlemata vaja võidelda veel ka pettuste ja rikkumise juhtumitega. sellele, selle küsimuse osas võin kinnitada, et Rumeenias on välja töötatud eeskirjad, mis puudutavad Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist kui märgatakse rikkumist, siis järgneb sellele karistus. me tõepoolest väga hoolikalt jälgime, et vahendeid kasutatakse nõuete kohaselt mittediskrimineerivalt, seda kõikide projektide puhul, mida me rahastame, see ei ole lihtne näiteks riigihangete valdkonnas oli meil süsteem, mille puhul me nägime, et äh, tõepoolest kõik meie reeglid ja eeskirjad ei vastanud Euroopa nõuetele, need tuli vastavusse viia. projektide abisaajatele tähendas see aga tingimuste keerulisemaks muutumist ning lõpetuseks olid ka summad väiksemad, kuid ma võin teile kinnitada, et võetud meetmetest oli kasu ning Euroopa fondide projektide puhul on sageli nii, et abisaajad on kohalikud või piirkondliku tasandi omavalitsused. sageli ei ole neil piisavalt vahendeid, et programme ellu viia. nüüd on loodud riiklik asutus kes on olukorda analüüsinud ning analüüsinud projekte, taotlusi ning seejuures on uuritud ka rikkumisi. kakskümmend viis, et erinevad ametiasutused on kõigepealt pidanud läbi viima põhjaliku analüüsi ning alles siis said nad oma projektidega edasi liikuda. Pro-, Rumeenia valitsus toetas projektide abisaajaid, suurendas vahendeid seal, kus oli selgunud, et äh, projekt on kõikidel tasanditel korrektne enne oli paraku tõesti olukord selline, et kõik meie eeskirjad ei vastanud Euroopa Liidu nõuetele ning nüüd me oleme andnud kohaliku ja piirkondliku tasandi omavalitsustele abi nende probleemide kõrvaldamiseks. nüüd siis aga tuleme nende probleemide juurde, mis puudutavad vähemusi, vähemusgruppe. maailmapank on koostanud aruande kõikide äh, ühiskonna äärealal olevate gruppide kohta. see puudutab mitte ainult vaesuses elavaid inimesi, vaid tõepoolest äh, vähemusi ning see kaart on äärmiselt üksikasjalik, see läheb välja kuni tänava tasandini ning see puudutab kodanikuühiskonda väga tõsiselt ning me oleme uurinud seda probleemi ja eelkõige peetakse siin silmas muidugi roomade kogukonda. tegevus, rakenduskava ja riiklike programmide raames püüame me kohelda romasid täpselt samamoodi nagu ülejäänud ühiskonna liikmeid. meil on ka teisi äh, vähemusi tõrjutud kogukondi, me ei taha roomade jaoks eraldi meetmeid luua. Äh, lihtsalt meie programmid on mõeldud kõikidele ühiskonna osadele, ka tõrjutud kogukondadele. ma vaatan, kas ma olen mõne küsimuse äkki vahele jätnud oli ka küsimus selle kohta, milline on seos kohalike ja kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste vahel, kas siinkohal oleks võimalik leida võimalusi vastuvõtuvõime parandamiseks? praegu ministeeriumis, arenguministeeriumis tegeletakse küsimusega, kuid me näeme, et meil on piirkondliku ja kohaliku tasandi omavalitsused, eh, kellele, kes kasutavad Euroopa eh, vahendeid ning eh, seejuures toetutakse Euroopa Liidu temaatilistele eesmärkidele, kuid küsimus on selles, kuidas paremini arvestada just kohaliku tasandi vajadusi ma loodan, et ma vastasin sellega kõigile teie küsimustele. suur aitäh teile, aitäh, et te osalesite siin kõik küsimuste-vastuste voorus. Äh, muidugi me jätkame oma regulaarseid kohtumisi ministritega, kes vastutavad liikmesriikides regionaalpoliitika eest ja loodetavasti ähm, kohtume siis varsti ka teiste ministritega, igal juhul suur aitäh teile, proua minister, ja edu teile teie töös Rumeenias! loodame südamest, et äh, kohtume teiega ka varsti mõne aasta pärast äh, ja äh, kuuleme siis, kui hästi on ühtekuuluvuspoliitikat rakendatud Rumeenias. suur aitäh kõigi liikmete poolt! Okay, dear ladies and gentlemen. kallid daamid ja härrad, jätkame nüüd oma päevakorraga nüüd tuleb meil hääletada. kas teil on kõigil hääletuskaardid valmis? olete te valmis hääletama? We vote today the report. täna hakkame hääletama raportit teemal ühtekuuluvuspoliitika ja tõrjutud kogukonnad. ühtekuuluvuspoliitika võimaldab linna ja maapiirkondades tõrjutud kogukondi äh, toetada selleks, et neid majanduslikult ja sotsiaalselt äh, lõimida ühiskonda. Äh, räägime siis ERDF-i raamistikust ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperiood annab nüüd meile uusi võimalusi integreeritud äh, territoriaalseteks investeeringuteks, äh, mille eesmärk on lõimida tõrjutud kogukondi. Äh, käesoleva aasta märtsis esitati meil selleteemaline raport, kakssada neliteist muudatusettepanekut esitati õigeaegselt, siis arutati parlamendi teistes komisjonides seda, seda teemat, seda raportit, tööhõive ja naiste õiguste komisjonis ja raportöör on teinud ettepanek, mitmeid kompromissettepanekuid ka äh, proua raportöör, kas te tahaksite tutvustada oma raportit, proua Randke, või jätkame um,? The... suur aitäh, tahtsin lihtsalt öelda aitäh kolleegidele koostöö eest ja loodetavasti vastab see kõikide huvidele ja võetakse täna vastu. proua Kreel. proua esimees, mul on äärmiselt kahju, aga päevakorras oli kirjas, et me hakkame hääletusega pihta üksteist nelikümmend ning äh, kõik saadikud ei ole veel kohal, ma paluksin väga, et äkki me ootame viis minutit, et ma saaksin kolleegidele helistada, sest mul oleks tõesti hea meel, kui meie saadikud ka kohal oleksid I was, I was too press-. jah, teil on õigus. Äh, ma natukene kiirustasin, üksteist nelikümmend on õige aeg, seega ootame natukene. ja me võime omavahel siin juttu ajada viis minutit. Ladies and gentlemen, I think all of us uh... nii, ma arvan, et äh, kõik, kes peavad hääletama, on nüüd siia jõudnud. nii nüüd me siis hakkame hääletama ühtekuuluvuspoliitika tõrjutud kogukondade raportit, raportöör on meil proua Terri Randke või Reili Terri Randke. kõigepealt kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi, kompromiss kaks. palun, proua Randke, Reili Randke hääletusnimekirjas on viga. teises osas öeldakse in particular the situation ja siis their living conditions. tegelikult see on juba ära parandatud, see ei ole mitte in particular, vaid including. see on selline tehniline parandus. suur aitäh teile. tahtsin öelda lihtsalt seda, et nüüd hääletame kahte osa aitäh teie märkuse eest. nii. ja see märkus puudutas teist osa, seega hääletame nüüd kõigepealt kompromissi esimest osa, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kompromiss kolme juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis, osade kaupa hääletamine kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kas te tahate kontrollida? väga hästi, kontrollime kompromissettepaneku viisteist osa, elektroonilise hääletamisega avate hääletuse, palun, hääletage praegu Did you vote? kas te hääletasite, hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. aitäh, läheme kompromissettepaneku number kuus juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss number ku-, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis, muudatus üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. me võime kontrollida. kontrollime nüüd muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus sada, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime. muudatusettepanek sada, elektrooniline hääletus, et kontrollida muudatusnumber sada, hääletus on avatud. kontrollime nüüd. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek number kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid. kas me võiksime seda kontrollida, sest ma ei näe teie käsi? muudat-, kompromiss number üksteist, elektrooniline hääletus. palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palun tõstke lihtsalt kätt, aitäh. kompromissettepanek kaksteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada seitsekümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollige. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut sada kaheksakümmend viis, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd tuleme kompromissettepanek kahekümne viie juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt ja kes on poolt, kakskümmend seitse, vastu, erapooletuid, vastu võetud. suuline muudatus number üks. kas keegi on selle vastu? ei? hea küll. hääletame suulise muudatuse number üks üle, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame kontrollima, muudatus kakskümmend, eh, vabandust, muudatus kakssada kuus elektroonilise hääletamisega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud muudatus kakssada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame kontrollima. muudatusettepanek kakssada kaheksa, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatus number üks. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tundub vastu võetud olevat. muudatus number kaks. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. muudatus number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus number neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tundub tagasi lükatud, aga kontrollime muudatusettepanek number kuus, elektrooniline hääletus on nüüd avatud. hääletus on lõppenud. kes on tagasi lükatud? muudatus number seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus number kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, kontrolligem. muudatus number kaheksa, elektrooniline hääletus on nüüd avatud. ei ole avatud, nüüd on avatud hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud ühe häälega. muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus number üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus number kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus number kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tahate kontrollida muudatusettepanek number kakskümmend neli, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh, nüüd läheme kompromissettepanek kolmekümne juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja läheme nüüd edasi tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni ettepanekute juurde ja alustame ettepanekuga number A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanek B, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et see on vastu võetud. tahate kontrollida? ei, see oli vastu võetud. number D, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollige. ettepanek number neli tööhõivekomisjonilt, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. ja nüüd jah, ettepanek number kuus, sest viies langeb ära. ettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame kontrollima. ettepanek number üheksa, elektrooniline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. ettepanek kümme, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. ettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist ja viisteist langevad ära, kuusteist ettepanek kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitseteist langeb ära, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend ja ettepanek kakskümmend üks jätkuvalt, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kaks. elektrooniline hääletus, me kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. ettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. ettepanek kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? peame kontrollima. ettepanek kakskümmend viis, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. ettepanekud naiste õiguse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonilt. ettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletu, tundub vastu võetud. kontrollime, ettepanek A naiskomisjonilt, elektrooniline hääletus ja see on avatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ettepanek B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. D, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame kontrollima. ettepanek E, elektrooniline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ettepanek F, kes on poolt, kes on vastu erapooletult, vastu võetud. G, kes on poolt, vastu, erapooletult, tagasi lükatud. H, kes on poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. I, number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. J, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. K, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. number üks, ettepanek number üks. A number üks langeb ära, vabandust, nii et me läheme ettepaneku number kaks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid peame kontrollima. number kolm, ettepanek number kolm, elektrooniline hääletus on avatud. hääletage palun. hääletus on lõppenud. see on nii selgelt tagasi lükatud, palun vabandust, palun vabandust selle pärast. ettepanek number neli kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu. peame kontrollima. number kuus, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. number seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. number kaheksa langeb ära, number üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. number kümme, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. number üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, number kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number üheksateist, kes on poolt, oodake palun, üheksateist langeb ära, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kolm langeb ära, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend viis kakskümmend kuus, vabandab kõneleja, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja nüüd läheme lõpphäälet-, äh, lõpphääletusele, palun elektrooniliselt hääletage. kogu raporti üle hääletamine on avatud. hääletus on lõppenud. ja raport on vastu võetud, palju õnne! Thank you very much. suur aitäh. jätame, jätkame nüüd koordinaatorite koosolekuga in camera. palun hoidkem graafikust kinni ja palun lahkuge äh, saalist piisavalt kiiresti